daamid ja härrad, palun võtke istet. no daamid ja härrad. meie tarkvaras olla mingi viga ja siis ei vasta kõik need nimed eh, kohal, kus te istute, sellele kes te tegelikult olete, olge nii kenad, äh, istuge ikkagi sinna, kus te tavaliselt olete istunud, me püüame selle äh, vea kiiremas korras parandama. kui te ei soovi istuda kohale, kus teie nime pole ja tahate leida kohta, kus teie nimi nüüd on, siis palun otsige seda kohta hiljem. härra Marias, palun suur tänu me ei räägi siin ju tegelikult mitte ainult kohtadest, ma panin nimelt sisse praegu hääletusmasinasse ka oma hääletuskaardi ja nime peale tuleb ik-, nimi tuleb ikka mingi teine siia äh, kuvarile. nii et äh,